Bien, mes chers collègues, je vous invite à gagner votre place. La séance est reprise et la parole est à notre. alustame kohtumist ja anname sõna kõigepealt kolleeg Nejmi Alile, kes räägib globaliseerumisega kohanemise Euroopa Fondi kasutusele võtmisest härra Ali, teil on sõna. suur tänu, esimees ja kallid kolleegid. kaksteist juuli kaks tuhat kuusteist esitas Holland taotluse saada Euroopa globaliseerimisega kohanemise fondist toetust, see puudutab äh, toetusi mootorsõidukite sektoris NUTS kaks piirkonnas Trente ja Overeiseli äh, piirkonnas madalmaades. taotluse hindamine on vastavuses äh, globaliseerimisega kohanemise fondi tingimustega ja on ära näidatud, et tingimused toetuse saamiseks on täidetud. kõige olulisemad äh, elemendid on järgmised. Äh, taotlus puudutab kuute ettevõtet, äh, koondamisi on tuhat üheksakümmend kuus, toetuse saajaid kaheksasada ning kõigi näol on tegemist Euroopa kodanikega, enamasti noortega kokku on ette nähtud kolm miljonit kolmkümmend üks tuhat kakssada viiskümmend tuhat eurot ning kuuskümmend protsenti peaks tulema EGF-ist, see on üks miljon kaheksasada kaheksateist tuhat seitsesada viiskümmend eurot. vastavalt hinnangutel on selge seos koondamiste ja maailmaturu hindade vahel ja see on vastavuses ka määrusega. see, mis on viinud koondamisteni ja majandustegevuse peatamiseni, mis on mõjutanud äh, ka koondamisi ja mõjutab ka piirkondlikku majandust ning vastavad tõendid on esitatud. ettevõtted on abikõlbulikud, üksikasjalik e eelarve on, on ka välja toodud vastavalt äh, meil mainitud ettevõtetele. kontrollisüsteemid on taotluses selgelt välja toodud, samuti ning juhiksin teie tähelepanu Euroopa Parlamendi resolutsioonile ja Euroopa Parlamendi ja Nõukogu otsusele, mis puudutab Euroopa globaliseerimisega kohanemise fondi kasutusele võtmist madalmaades kahel juhul, Trentes ja Obereisselis, aitäh! suur tänu, suur tänu selle ülevaate eest. nüüd siis arvamuste vahetus, kes soovib sõna võtta selles küsimuses? sõnasoovijaid kas on, on? suur tänu, härra esimees, ma tahaksin variraportöörina Rahvaparteist toetada seda fondi käivitamist ühe koma kaheksa miljoni euro kasutamisest äh, saaks abi kaheksasada inimest, väga palju nendest inimestest on ka noored, alla kahekümne viie aastased, nii et ma toetan selle fondi kasutuselevõttu selle konkreetse juhtumi puhul, aitäh! suur tänu, härra Stefanitš. kas on teisi sõnasoovijaid? tundub, et mitte. sellisel juhul ütlen veel nii palju, et muudatusettepanekud, kui te soovite neid esitada, tuleb esitada kolmekümne esimeseks jaanuariks keskpäeval ja hääletame eelarvekomisjonis üheksandal veebruaril. nii. Läheme edasi Euroopa Investeerimispangale antud tagatise juurde mis puudutab äh, liiduväliste investeerimisprojektide toetamiseks sõlmitud finantstehingutes tekkiva, tekkida võiva kahjumi öö, äh, puhkusid. proua Karja Sabal. suur tänu, esimees, kõigepealt sooviksin ma öelda kolleegidele seda, et vist üleeile saite te töödokumendi Ehm, investeerimispanga äh, välislaenude äh, andmise mandaadi äh, kohta ja arvan, et tuleb analüüsida olukorda, selgitada, mida see tähendab, mis see volitus endast kujutab ning ühtlasi tuleks ka komisjoni poolne ettepanek läbi vaadata ja tõstatada küsimused, et pidada arutelu ja vaadata, milline on erinevate er-, er-, fraktsioonide seisukoht, millele toetudes koostada äh, ka raport. räägiksin nüüd sellest töödokumendist ja tahaksin pärast seda kuulata teisi fraktsioone. kahe tuhande kuueteistkümnenda aasta septembril esitas komisjon äh, selle vahearuande äh, Euroopa Investeerimispanga välislaenude andmise volituse kohta, mis äh, moodustab kümme protsenti äh, investeerimispanga tegevusest ja see tähendab siis seda, et ta äh, meie eelarve garanteerib investeerimispanga tegevust, garanteerime võimalike ähm, kahjumite puhul ja võimalike riskide puhul kõigi laenude juures, eh, mida investeerimispank on andnud läbi selle volituse. Eh, ja kahe tuhande kahekümnenda aastani kestva finantsraamistikuga oli eh, võimalik umbes kakskümmend seitse miljonit eurot sellele, kolmkümmend kolm miljonit eurot sellele pühendada ning see eelarvele nagu kui me sajaprotsendiliselt kui me sajaprotsendiliselt ei garanteeri laenusid, vaid, vaid umbes eh, kümne eh, protsendi eh, võrra ja ühesõnaga, nagu ma ütlesin, suutsime anda kahesaja miljoni euro see garantii investeerimispangale laenude andmiseks seda finantseeritakse iga-aastasest Euroopa eelarvest tehtava makse läbi, kuid see, äh, äh, see, äh, seda kasutatakse, selleks kasutatakse ka laenuintresse. komisjoni eesmärk on siis selline, et vahearuanne moodustab ka osa kogu paketist, mille esitas komisjon ühes investeerimisfondiga Aafrika jaoks eesmärgiks on mõeld-, üle vaadata põhilised äh, immigratsiooni põhjused, et üritada sealjuures saavutada jätkusuutliku arengu eesmärgid. komisjoni põhilised eesmärgid on välja pakkuda põhiline, need uued eesmärgid, tegeleda immigratsiooni juure põhjustega ja äh, ja soovib, et kahekümne seitsmest miljardist saaks kolmkümmend miljardit ning lisaks sellele soovib lisada sellele veel kakssada kolmkümmend miljonit, et avada võimalused ka erasektorile. see tähendab siis seda, et Euroopa Liit peaks garanteerima saja neljakümne miljoni eest neid laenusid ja pärast kahe tuhande kahekümnendat aastat peaks Äh, pakkuma välja umbes sada kaheksakümmend kaks miljonit eurot ja äh, samuti soovitatakse välja töötada uus indikaatorite süsteem, mis äh, peaks aitama samuti oma viisil võidelda immigratsiooni vastu. samuti on välja töötatud uued abikõlbulikud riigid, näiteks Iraaniga suhted on muutunud, sellepärast on ka Iraan sellesse nimekirja sattunud, nimekirjast on välja võetud äh, sellised riigid, äh, mille arengutase on juba ähm, sobivalt kõrge. samuti tehakse ettepanek paindlikkust tõsta, et praeguseni oli äh, paindlikkus kümneprotsendiline, kuid soovitatakse seda tõsta kuni kahekümne protsendini. ning usaldusfond, millega me tegeleme siis selles Äh, selles äh, eelarve osas äh, on samuti üks sissetulekute allikas ja sellest soovitakse vajaduse korral anda laenusega edasi erasektorile. praegusel hetkel oleme me võimelise, peame andma üheksaprotsendilise garantii, kuid üks protsent seda riski leevendust peaks endiselt sisse jääma, ehk siis eh, jätame selle eelarvesse sisse, et kokku jõuda kümne protsendini, et eh, saada, eh, garanteerida suurem turvalisus. ja teine uudis, mille komisjon on välja pakkunud, on see, et et selle garantiifondi kontrollimine läheks tagasi Euroopa Komisjoni kätesse. Need on ettepanekud. <clears throat> nagu te näete, on siin vaja rääkida üsnagi mitmetest asjadest ja kõigepealt sooviksin komisjoni käest teada seda, kas äh, see garantii ülemmäär, mida pakkus komisjon, on piisav. ühesõnaga kahekümne seitsmest, kui räägime kahekümne seitsme asemel räägime kolmekümnest miljardist, aga kui räägime veel äh, rakendusandmetest, siis üks osa nii-öelda tõsteti ettepoole, nagu üritasime seda ka eh, töötusalgatuse juures, ühesõnaga eh, eh, praegu võib meil umbes samamoodi minna, näiteks palutakse, et keskendutakse Ukrainale või Araabia kevade riikimine ning enne tõstes ettepoole need kulud, ei ole tulevastel aastatel enam piisavalt raha, kui soovime sama investeerimismäära säilitada. nagu ma ütlesin, on erinevusi ka riigiti, eh, on ka uusi riike, kes on nimekirja istunud, on ka uued majandussidemed Kuubaga ja soovitakse rohkem eh, osaleda majandustegevuses Kuubal ja sellega seoses investeeritakse rohkem sellesse riiki. teine teema millest ma sooviksin teada parlamendi seisukohta, on see, kas oleme nõus sellega, et, et EIB e haldamine läheks uuesti tagasi komisjoni kätte. Euroopa Komisjoni idee on selles, et ühendatakse kõik need garantiid ühte, ühele Euroopa eelarvele reale ja seega muutuks kogu süsteemi haldamine kasutatakse palju tõhusamalt olemasolevat Euroopa raha. mulle tundub see komisjoni poolt positiivne ettepanek olevat ja ka küsimus on nüüd siis selles, kas kasutame juhust, et seda ühisgarantiid eh, kasutada välislaenude andmise volituse garantiis. teine küsimus on selles, kuidas me garanteerime eh, Eh, mitte ainult eh, seda volitust, vaid ka eh, muid selliseid küsimusi nagu rahandustamisvahendeid ja muud sellist, sest väga paljud neist nähtustest olid juba olemas eelmisel, eelmises eelarves, mille eelmärgiks oli immigratsiooni tagajärgedega võitlemine Aafrikas ja teistes riikides ning küsimus on nüüd siis selles, kuidas on võimalik anda tõeline lisandväärtus äh, kogu protsessile ja nagu te näete, töödokumendis tõstatan ma veel väga palju küsimusi, äh, äh, kuidas on võimalik Euroopa Liidu tegevust suurema tähelepanu alla tõsta ning kuidas oleks võimalik, et kõik selle abisaajad teaks, et sellel on Euroopa tempel peal ning kuidas on võimalik on säilitada kontroll ligipääs andmetele, et oleks piisavalt äh, <clears throat> andmeid, et me saaks kontrollida, kas meie prioriteete on järgitud. minu poolt kõik. ootan teiepoolseid kommentaare. Merci. suur tänu proua raportöör, võib-olla saab kõigepealt sõna komisjon, et vastata proua Kardiasabali küsimustele härra äh, Benjamin Angel saab sõna. suur tänu, härra esimees, me tervitame parlamendi ja raportööri poolt tehtud tööd antud teemal, ma teeksin mõned märkused omalt poolt. kõigepealt, mis puudutab selle ettepaneku mahtu. ei ole kõhklust ka selles osas, et Euroopa Investeerimispank võiks teha rohkem, kui nende eelarve oleks suurem. aga probleem on selles, et äh, asi läheb mitmeaastase finantsraamistiku neljanda äh, rubriigi alla ja see on kindlasti üks kõige suurema surve all olev rubriik ja see ettepanek, mille me oleme teinud, näeb ette tagatise olulist tõstmist, nähti ette alguses ainult kolm miljardit lisaraha. me oleme teinud aga suuri jõupingutusi, et lisaks sellele esialgsele kolmele miljardile lisada kaks koma kolm miljardit veel ja sellel on otsesed mõjud äh, praegusele mitmeaastasele finantsraamistikule seda sellepärast, et see tähendab seda, et kolmsada miljonit tuleb eelarvesse leida ja sellest suur osa praeguse MFF-i raames. jah, kolmsada miljonit ei või tun-, tundub teile ilmselt mitte väga suure summana, aga rubriik neljandas praegu see nii on. ja asi on lihtsalt selles, et meil on taskud tuult täis peaaegu. ja mõnikord tekib tekivad arusaamatused selles küsimuses ja nõukogus oli juba pikk arutelu selle kohta. komisjon on ette näinud laenumahu tõstmise kõikides äh, piirkondades, sealhulgas ka idas. me ei ole teinud ettepanekuid idas vahendeid vähendada, vaid näeme ette suure tõusu igal pool aga Euroopa Investeerimispank on väga suure osa oma äh, idaregioonidesse suunatud laenumahtudest toonud ettepoole ja enam seda tempot hoida ei saa. nii et tõesti, tõsi on see, et Euroopa Investeerimispank peab nüüd järgnevatel perioodidel ümber arvutama selle, kui palju nende vahenditest lähevad idapiirkondadesse, sellepärast et nad on juba väga suure osa nendest vahenditest ära öö, mahutanud ja me tahame aidata investeerimispanka ja näeme ette, et toome sisse paindlikkuse kümne kuni kahekümne protsendi ulatuses. ärge unustage, et on ka neid riike, kes esialgu olid äh, sihtriikideks, näiteks nagu Venemaa, kus aga objektiivsetel põhjustel praegu midagi ei toimu ja need vahendid on äh, tegelikult siis reserviks investeerimispangale, mille nad võivad suunata kuhugi mujale. nüüd äh, Tagatisfondi varahaldus selge on see, et see ei ole selle äh, ettepaneku peamine osa, meie ettepaneku taga on selle tagatise küsimused meil ei ole mitte midagi kritiseerida investeerimispanga tegevuse osas, aga küsimus on tegelikult väga lihtne. me maksame nimelt su suhteliselt suurt lõivu investeerimispangale asjade eest, mida me võiksime ise teha täiesti tasuta ja seega on küsimus selles, et kas me tahaksime kokku hoida Euroopa Liidus või eh, tuua tulu liikmesriikide pankadele, kui me nüüd selle varahalduse mis põhimõtteliselt hõlmab ainult eh, väärtpaberite ostmist müüki ja mitte midagi muud komisjonile, siis eh, me hoiame sellega peaaegu miljon eurot aastas kokku ja kuivõrd äh, tagatisfondi iga euro äh, annab investeeringuid üksteist eurot, siis MFF-i perioodi ajal saaksime me kuuskümmend kuus miljonit eurot lisalaenudele välja anda, kas äh, mikrorahandusliku abina või äh, muude laenudena, sellepärast et ärgem unustage, et see tagatisfond ei puuduta mitte ainult ühte fondi, vaid mitmeid me, komisjonil on ekspertteadmised olemas, me ei pea kedagi selleks värbama, vahendeid ostma, kõik selleks varahalduseks meil on olemas ja suudaksime kokku hoida niimoodi äh, raha Euroopa Liidu jaoks, nii et äh, me ei taha kritiseerida sugugi ähm, äh, äh, investeerimispanga tööd, aga kui sul on endal pank olemas, miks sa peaksid pangateenust ostma sisse kusagilt mujalt, eriti kui sa saad ise sellega hakkama palju odavamalt. ja viimane märkus, me oleme üle vaadanud natukene ka eh, mm, abikõlbulike riikide nimekirja, oleme seda oluliselt lühendanud. nimelt nimekirjas eh, oli mitu sellist riiki, mille nimekirjas olemine oli natukene kummaline, sellepärast et selle seas oli ka riike, kelle keskmine sissetulek on kõrgem kui Euroopa Liidus. Singapur, Lõuna-Korea, Island, Iisrael ja nii edasi. ja seega me otsustasime maha võtta sellest nimekirjast kõrge sissetulekuga riigid, sellepärast ei ole mingisugust mõtet neile anda investeerimispanga laenudele Euroopa Liidu tagatist. nõukogu on lisanud ühe riigi Äh, me toetame seda, kes tuleks ka maha võtta, nimelt Taiwan. komisjon andis äh, ettepaneku, tegi ettepaneku Hongkong ja Macao välja võtta ja Taiwan lihtsalt jäi meil kahe silma vahele. ja samad äh, argumendid, mis teiste riikide puhul ähm, on kasutusel, kasu-, on kasutusel ka Taiwan'i puhul ja on ainult üks riik, mille me potentsiaalselt äh, Äh, abikõlbulikuks äh, kuulutaksime, on Iraan. see on potentsiaalselt äh, nimekirja kuuluv riik, see ei tähenda seda, et seda üleöö sinna kantaks, vaid võib tulla otsus, et Iraan delegeeritud õigusaktiga kõlbulikuks riigiks, abikõlbulikuks riigiks kuulutatakse ja parlament ja nõukogu saavad siis oma seisukoha avaldada selles küsimuses mingil hetkel, kui hetk on küps selleks, kui nad seda soovivad. sellega ma lõpetan, aitäh. suur tänu, täiesti hämmastav kuulda, et investeerimispank Euroopa Liidu tagatisega annab laenu riikidele, nagu seda on Singapur ja tõesti tekib küsimus, millise teekaardi, millise strateegilise visiooni alusel tegutsetakse. antakse lihtsalt niimoodi laenu. ma tahaksin lihtsalt teada, milline on sellise tegutsemise tagaseisev argumentatsioon aga suur tänu nende täpsustuste eest ja investeerimispank saab ka kohe sõna, keda esindab täna siin härra Bent. Äh, suur tänu, härra esimees, äh, ütleb härra Muressan. Äh, ma tahaksin ka tänada komisjoni ja tunnustan nende soovi Euroopa Investeerimispanga välislaenude andmise volitust suurendada. see volitus on minu meelest üks kõige paremaid viise, kuidas Euroopa Liit saab stimuleerida Euroopa Liidust väljaspool investeeringuid ja eriti meie lähinaabruskonnas. loomulikult et äh, arvestades idanaabruskonnas valitsevat ebastabiilsust ja Venemaa Föderatsiooni tegutsemist, äh, peame me loomulikult toetama Ukrainat, õigusriigi põhimõtteid, selle haldusstruktuure ja selle majandust toestama ja selles kontekstis on täiesti selge, et me peame keskenduma peaasjalikult riikidele, mis on meie naabruskonnas nii idas kui ka lõunas ja me peame natukene paremini eh, seadma prioriteedid vahendite kasutamisele kui seni. esimene märkus. nüüd need eh, abikõlbulikud riigid, eh, minu meelest oli täiesti õige, et võetakse välja sellest nimekirjast arenenud riigid, kellel ei ole vaja hädasti toetust IEP-st. Mm, Singapur, Island Hongkong ja minu meelest on õige ka see, et Iraan sinna nimekirja lülitataks aga see ei tähenda minu meelest seda, et äh, Iraan peaks automaatselt äh, lühemas perspektiivis saama vahendeid investeerimispangast. oluline on see, et seal on kõigepealt paigas korralikult meetmed, äh, haldusmeetmed, äh, korruptsioonivastased ja pettusevastased meetmed ja ja oluline on see, et investeerimispanga raha jõuab nende inimestele, kellel seda on vaja. Ähm, VKE-d ja seega on väga oluline, et igasugused pettusevastased vahendid peavad olema tugevad ja meile sobilikud. jah, oluline on see uks sinna Iraani suunas avada, aga see ei tähenda seda, et me peaksime Iraani esimesest päevast rahastama. nüüd äh, vastavalt proua Kardjasepalli küsimusel, mis puudutas äh, komisjoni äh, su-, suurendusettepanekut, siis äh, meie näeme et, et nelikümmend kuus protsenti välislaenude andmise volitusest äh, oli juba kasutuses äh, vastavalt aasta kaks tuhat kuusteist lõpuni ja me näeme nüüd, et olukord idapoolsete naabrite seas on veel keerulisem, nelikümmend kuus protsenti oli, vahenditest oli juba kaks tuhat kuusteist aasta lõpus kasutatud ning äh, see laenutegevus, äh, mida me teostasime Ukrainas, äh, on osaliselt selle eest vastutav ja seda me ei näinud ette välislaenude andmise volituse kallal töötamisel ehk siis neli koma, neljalt koma kaheksalt miljardilt kuuele miljardile tõstmine, sellest ei piisaks, kui laena, laenutegevus jätkub ida suunas sama, samal määral siis äh, kasutatakse need ressursid äh, kaks tuhat kaheksateist keskpaigaks ära. seega me oleme praegu olukorras, kus aastal kaks tuhat kaheksateist äh, tuleb peatada nii olulisse piirkonda laenud või siis eh, me lõpetame järk-järgult eh, sellised toetused ja, ja laenutegevuse. olukord on keeruline ja esimene, mida me peaksime tegema, on suurendama paindlikkus, eh, sätted, ka komisjon on seda juba öelnud, kümnelt protsendilt kahekümnele protsendile, selleks, et pangal oleks võimalus keskenduda just nendele piirkondadele ja nendele projektidele, mis on strateegilise tähtsusega Euroopa Liidu jaoks mina näen, et Euroopa Liidu lõunapoolsed ja idapoolsed vahetud naabrid vajavad äh, seda, sellist toetust rohkem kui näiteks Ladina-Ameerika ja nemad peaksid olema meie prioriteetide nimekirjas ka kõrgemal vastavatest riikidest või ka näiteks äh, Aasia riikidest. seega me peaksime kasutama äh, neid vahendeid, mis meil on esmatähtsate piirkondade jaoks, et ei tekiks sellist olukorda, kus meie lubadused nendele riikidele Äh, jäävad täitmata. ehk siis proua äh, Heiderkaardi ja Zabali küsimusele vastuseks äh, kolmekümne viiele, kolmekümne kuuele miljardile eurole tõstmine, see on vähemalt minimaalselt vajalik, me kõik teame, et selleks, et Euroopa Investeerimispank saaks oma missiooni täita, praegu, oma praeguste volituste lõpuks, oleks tarvis kolmekümne kuue miljardini see tõsta miljonini, aga igal juhul äh, on vähemalt tarvis tõsta see kolmekümne viie, kolmekümne kuue miljonini, selleks et Euroopa Investeerimispank saaks oma tegevust jätkata ja minult ka üks küsimus seoses isapoolsete, idapoolsete naabritega, eriti seoses Ukrainaga, nimelt kuidas näeb Euroopa Investeerimispank ette Ukraina edasist toetamist, arvestades, et tegemist on olnud äh, kõige suuremate äh, summadega, mis äh, ida poole on laenatud, kas äh, selline tegevus tuleb peatada või kas suudab Euroopa Liit täita need lubadused, mis me oleme Ukrainale andnud? ning eh, mis mõju oleks sellel teistele riikidele, arvestades, et eh, suur osa ida poole ette nähtud rahast läheb eh, Ukrainasse, mis saab siis teistest idapoolsetest riikidest, millel on samuti tugevad sidemed Euroopa Liiduga, eriti just Gruusiat ja Moldovat ma pean siin silmas? Äh, tegemist on väiksemate riikidega, aga äh, mida me oleme olnud nõus poliitiliselt toetama, aitäh! suur tänu! enne kui annan sõna komisjonile ja Euroopa Investeerimispangale, annaksin sõna härra Pöögele. suur tänu, härra esimees. ma liituksin sellega, mida ütles äh, Sigrid, Sigfrid Murasan hetk tagasi ma ei tea täpselt, millal see asi oli, aga kunagi ma olin äh, raportöör siin äh, eelarvekomisjonis, kui anti esimene selline tagatis Euroopa Investeerimispanga laenudele ja ma pean tunnistama, et on jäänud mulje, et viimastel aastatel on investeerimispank oma haldusstruktuurides käinud küll vastutustundlikult ümber käinud, sest et need tagatisi kasutatakse väga vähe, kui üldse, ja see on positiivne, mis tuleks siinkohal kindlasti välja öelda. nüüd kolleegide küsimused Eh, see, millest rääkis proua Kardia Sabal, on täiesti õige. me peame äh, hoolt kandma selle eest, et äh, see, et me ei vaataks seda asja isoleeritult, selle äh, volituse laiendamist ka välislaenudele. Need riigid, arvestades praegust olukorda, kes on meie ümber, idas, Lähis-Idas ja Euroopa Liidust lõuna pool, on väga-väga raskes olukorras ja äh, mõnikord äh, mõningate riikide puhul ümbritsevad neid omakorda täiesti kokku värisenud riigid ja loomulikult äh, see kõik mõjutab Euroopa Liitu. sellest tuleneb muidugi automaatselt kohe see küsimus, mida me oleme varem teinud või tegemata jätnud selleks, et selle naabruskonna stabiliseerimine tagada. ja tundub, et kõik, mis me oleme ette võtnud, ei ole kandnud vilja aga ma olen küll huvitatud sellest, et äh, me äh, ei ütle lihtsalt, et me nüüd oleme leidnud uue instrumendi ja see on lahendus ja ei äh, tegele enam siis oma erinevate naabrusprogrammidega. ja seega minu huvides oleks, et mitte ainult eelarve tehniliselt ei läheneks sellele asjale, vaid me oleme ju siin saalis ka kõik poliitikud ja see tähendab seda, et me peaksime teiste komisjonidega, kes on eksperdid nendes küsimustes, äh, Äh, rääkima selle instrumendi kooskõlast teiste instrumentidega, kus praegu on instrumentide rägastikus puudujääke, ku-, millele tuleks rohkem rõhuda ja siis võime rääkida sellistest asjadest, et kui suures ulatuses me oleme valmis neid tagatisi andma. ja ma oleksin küll selle poolt, et me tulevikus äh, peaksime neid asju paremini läbi rääkima ja niimoodi saame me võib-olla ka paremaid tulemusi saavutada kui seni teine märkus, mille hea meelega teeksin, ma ei ole nimelt selles osas Sigfridiga mitte päris nõus. ma kuulun Tšiili ja Eurolati delegatsiooni ja öö, Kesk-Ameerika seiregrupi juht olen samuti eelarvekomisjonis ja tõesti, tõsi on see, et mõned riigid tuleb sellest nimekirjast välja võtta. aga kui me vaatame strateegilisi, poliitilisi ja majanduspoliitilisi olukordi nendes riikides pärast seda, kui ametisse tuli president äh, Trump ja äh, võttis tagasi kaubanduslepingu, äh, siis on küll vaja nendest asjadest rääkida Eh, Kesk- ja Lõuna-Ameerika riikide seas on küll näiteid eh, nendest riikidest, kus on asjad läinud positiivselt, on aga ka väga traagilisi ehm, riik-, arenguid olnud, mille puhul me peame ka vastutuse võtma, nii et jah, ma olen nõus, eh, ida, Lähis-Ida ja lõuna, meie otsene lähinaabruskond nii edasi, nii-öelda, aga me peame midagi tegema ka globaalsemas äh, raamis ja seega minu palve, härra esimees, äh, kasutagem seda aega, mis on jäänud muudatusesituste ettepaneku, ette, muudatusettepanekute tegemiseks, et me räägiksime teiste äh, komisjonide kolleegidega nendest asjadest. ja nüüd äh, jah, see paindlikkuse küsimus, jah, saan aru, olen nõus, aga suurem paindlikkus ei tohi tähendada ka seda, et äh, me unustame selle, millest me rääkisime siin eile. nimelt, äh, milline on parlamendi pädevus selles äh, menetluses ja see on ka asi, millele me peame üheskoos tähelepanu pöörama ja tahaksime, et komisjon selged signaalid saadaks välja, et me ka sammu astuksime edasi ka selle instrumendi puhul, nii nagu ka teiste vahendite puhul, mis on olnud viimastel aastatel arutelul, aitäh! suur tänu, kes soovib veel sõna saalist? mulle tundub, et selle töödokumendi alusel kujunes arutelu, mis on tegelikult põhimõttelise tähtsusega. Need otsused, mis me peame selles osas langetama, on tegelikult selgelt seoses Euroopa Liidu strateegilise visiooniga komisjoni ja Euroopa Investeerimispanga plaanid äh, tegelikult äh, puudutavad ju geopoliitikat. no näiteks Hiina piirkondadesse antakse laenu, samas on äh, Hiina see, kes annab meile laenu. mis, mis loogika selles on? kas, kas me tahame seal toetada Euroopa ettevõtteid, hea küll, aga kõik see tähendab seda, et me peame maha pidama ühe sisulise arutelu eh, selle üle, millise koha me tahaksime Euroopale leida üleilmastumises. ja Euroopa Investeerimispanga tegevust, kuhu me tahame seda suunata ja mida pea, millist eesmärgi peaks teenima meie tagatis. Eh, jah eh, proua Kardio Sabal ja teised kõnelejad äh, viitasid kõik täna sellele, et tegemist tõesti on äh, põhimõttelise küsimusega ja me peaksime arutama seda asja täiskogus, päris arutelul, sest see on asi, mis huvitab kõiki eurooplasi. Äh, proua Niiri Jääda on soovinud sõna. Sorry for coming in late there suur tänu, vabandust, et ma hilja veel sõna võtan. ma arvan, et me peame tagama, et meie pikaajalised äh, strateegiad toetaksid stabiilsuse ja pikaajalise majanduskasvuga seoses äh, eesmärke ja peame investeerima haridusse, avalikku taristusse, äh, tervishoidu ja ja samuti peame tagama ka vastutuse ja läbipaistvuse nagu kõikide teiste teemade puhul, samuti eilsel finantsvahendik liikmete seminaril kuulasin ma seda väga äh, hoolikalt ja tekkis küsimus, et kas äh, selline ülevaade ongi meil sellest äh, asjast, sest minule tundus see täieliku kaosena. me peame aru saama, millised vahendid on inimestele saadaval ja kui minul on juba aru, arusaamisega raskusi, kuidas siis tavainimene veel sellest aru saab? kuidas me saame äh, teha seda tööd, kui need dokumendid on nii arusaamatud ja nii kaugel tavaelanike tegelikust olukorrast. mis puudutab VKE-de toetamist, siis muidugi on see oluline, aga muidugi samas tuleb vaadata ka sotsiaalseid ettevõtteid. Äh, kogukondi tuleb rohkem võimestada seeläbi, kuna just nemad suudavad seda jätkusuutlikku majanduskasvu ta-, toota, ilma et me võimestaksime kogukondi, äh, me midagi ei saavuta, see lähtumine, see tegevus ei tohi olla ülalt alla suunatud, vaid vastupidi. ja äh, investeerimispangal pole piisavalt võimalusi väikelaenude küsimustega tege-, tegelemiseks, aga me peame andma investeerimispangale ka võimalused äh, sellisteks äh, krediidivõimalusteks, aga tegelikult selle bürokraatia tagant ei ole näha, millised finantsasutused mille eest vastutavad, meil on vaja otse, otsesemat lähenemist, vähem bürokraatiat, et tulemused oleksid käegakatsetavad ka VKE-dele ja tulemused oleks samuti arusaadavamad ma julgustan investeerimispanka täielikult äh, sellise vahendi koostamisel, äh, mille läbi saaks ettevõtlust toetada vähem bürokraatlikul moel ja millest saaksid kasu otseselt ka VKE-d. aitäh! Merci! suur tänu! kas keegi soovib veel sõna? sellisel juhul võib-olla annaksime sõna härra Bemtile Euroopa Investeerimispangast, kes paari sõnaga võiks kommenteerida seda, kuidas äh, see laenude andmine toimub, kas me räägime ettevõtetest, kes seda laenu taotlevad või äh, avalik sektor, milline see protsess välja näeb ja milline on siis see teie tegevuskava ja kes äh, selle tegevuskava kokku paneb? kas selle dikteerib poliiti-, dikteerivad poliitikud või teie halduskogu? uh,. Thank you very much uh,, Mr Chair. suur tänu, lugupeetud esimees, et andsite meile võimaluse nendele küsimustele vastata. ma ei äh, kommenteeriks nüüd seda varahalduse küsimust, mis tõstatati, sest tegemist on väga tehnilise küsimusega ja ilmselt tuleks konsulteerida ka kõigi äh, osapoolte ja sidusrühmadega sõltumatu hinnangu koostama peaks. Äh, muidugi äh, me äh, tasume lõive, aga samas me peame vaatama ka võrdlusaluseid, sest et tegelikult seitsme, seitsesada miljonit kasu oleme me toonud selle fondi eluajal Euroopa Liidule. nüüd vastaksin nimekirjast välja jäetud teemal, tahaksin rõhutada, et ükski nendest riikidest ei ole äh, välislaenude volitust kasutanud juba pikka aega ja just seetõttu, et meil on selline äh, poliitika, mis tagab, et isegi need riigid, mis jäävad äh, volituse alla, näiteks ka Türgi, mis püüavad kasutada äh, volitust, siis selleks kasutatakse oma riskil põhinevaid vahendeid esmalt ning Äh, sellega toetatakse ka Euroopa Liidu poliitikat elluviimist nendes riigis, näiteks Türgi puhul mullu suurem osa laenudest äh, põhineski Euro-, äh, investeerimispanga oma riskil põhinevatel vahenditel ja Euroopa Liidu tagantist ei kasutatud just seetõttu, et tegemist oli vastavate poliitikatega. mis puudutab Islandit, Singapuri, Lõuna-Koread, siis nende väljaütlemise vastu ei ole mul midagi esitati küsimus ka selle kohta, milline on meie strateegia. investeerimispank on Euroopa Liidu pank, seega järgime Euroopa Liidu äh, strateegiaid, nii nagu need on välja töötatud Nõukogu ja Euroopa Parlamendi poolt ja see hea näide sellest on idapoolsete naabrite äh, näide, mitmed kõnelejad juba ka mainisid seda, selgesõnaliselt paluti meil suurendada laenuvõimalusi nendele riikidele kolme miljardi euro võrra, tegemist ei olnud äh, ülekulutustega, nagu seda kirjutati, vaid äh, me täitsime neid poliitikaid äh, ja taotlusi, mis meile esitati. või õigemini seda, mida Euroopa Investeerimispangalt nõuti. ning oleme tegelenud laenutegevusega tõesti vastavalt Euroopa Liidu poliitikatele, nagu me oleme öelnud, suurendasime kolme miljardi võrra äh, aga tegemist oli siis äh, laenutagatistega ning praegu ette nähtud äh, su-, suurendamine ei kata seda kolme miljardit, seega me äh, peame ületama neid piirmääre, mis oli ette nähtud juba enne Ukraina paketti. aga mis puudutab praegusi piirmääri, Äh, vastavalt praegusele seadusandlusele, siis ei ole jätkusuutlik Ukraina laenutegevuse jätkamine, vähemalt mitte sellisel tasemel, nagu äh, see vajalik oleks, kuna Ukraina kuulub äh, samasse paketti teiste idapoolsete naaberriikidega seega jah, selleks, et äh, mitte ületada tagatise piirmäärasid äh, ja tuleb mainida, et äh, laenutegevust silmas pidades on see piirkond väga keeruline, me püüame jätkata laenamist ilma tagatise rakendamiseta oma riskipõhiste vahenditega ja just seetõttu on meil ka välja, välja töötatud välislaenude andmise volitus, oleme ette näinud laenude jätkamise lähematel aastatel ja pärast aastal, aastal kaks tuhat kaheksateist lõpetame laenude väljastamise, kui piirmäärad jäävad selliseks, nagu nad on, laenud lõpevad nii Ukraina äh, kui ka teiste piirkonna riikide jaoks. ning mis puudutab veel strateegiat, siis muidugi oleme me tegelenud laenutegevusega ka Venemaal, äh, oleme selle lõpetanud ja äh, meil ei ole kavas vastavalt praegu kehtivatele poliitikatele Venemaale laene anda räägiti ka paindlikkusest, äh, mida, mis seadusandlusest tuleneb, muidugi me hindaksime paindlikkuse suurendamist, aga samas teisest küljest äh, tuleb nentida, et äh, võib-olla paindlikkuse pakkumine puudujääkide probleemi leevendamiseks tekitab probleeme, kuna investeerimispangale antakse kas siis parlamendi antakse suund äh, edaseks tege-, tegutsemiseks, aga võib-olla tuleks selline suund ja suunised välja töötada parlamendis ja nõukogus ning äh, mis puudutab ka Hiinat, siis jah, oleme ka seal tegelenud laenutegevusega, aga see on konkreetselt seotud äh, kliimategevusega. kliimaalane tegevus on Euroopa Liidu jaoks väga oluline prioriteet, tegutseme vastavalt meile esitatud suunistele globaalselt, see on globaalne avalik hüve, mida me pakume ning eh, nelikümmend protsenti kogu eh, põletatavast söest põletatakse Hiinas ja kui me tahame kliimaolukorda muuta ja muuta seda suunda, milles praegu liigutakse, siis ongi Hiina see koht, kus eh, vabandust, teid katkestame, aga te ütlete, et me laename Hiinale, et võidelda kliimamuutuse vastu. <clears throat> Hiinale kui riigile või Hiina ettevõtetele kes teevad meiega koostööd Hiinas, kes on või kes on Euroopa ettevõtted, kellele me konkreetselt Hiinas laename? Uh, a... praegusel juhul erasektorile, eraettevõtetele, üldiselt mis puudutab küsimust, kellele meie laenud lähevad, siis eh, enamal juhul Euroopa Liidu väliselt eh, laename erasektorile, toetades konkreetseid projekte, Euroopa, seoses Euroopa, Euroopa projektidega. Need eraettevõtted, kas need on Hiina ettevõtted või Euroopa ettevõtted um,? These uh, projects are uh, enamik nendest projektidest, äh, mida me toetamine, on äh, rahastatud äh, vastavalt rahvusvahelistele hangetele, tegemist on rahvusvaheliste ettevõtetega ja need projektid tegelevad, need ettevõtted toetavad neid projekte, mida me rahastame. me lähtume rahvusvahelistest hangete suunistest iga, iga projekti jaoks, mida Euroopa Investeerimispanga laenudest toetatakse. Need peavad vastama rahvusvaheliste hanke tingimustele parimad ettevõtted peavad äh, nende raames äh, teenuseid pakkuma, näiteks generaatorite ehitamise puhul äh, ning sellised ettevõtjad ka neid laene saav-, saavad, osalt on need tõesti Euroopa ettevõtted, aga tegemist on rahvusvaheliste hangetega. aru, aga me sek-, kas me lõikume sellepärast, et need, kes on teinud ähm, pakkumise, on ähm, Eh, Euroopa, kas need on Euroopa ettevõtted, kes on teinud pakkumise või siis kohapealsed, seda ma tahaks teada. Yes, I, yes, we do lend to non-European. jah, me äh, anname laene ka mitte Euroopa ettevõtetele just sellepärast, et Euroopa Liidu poliitika on avatud kaubanduse ja avatud juurdepääsu äh, toetamine ja vastavalt sellele poliitikale on meie pakkumised ka rahvusvaheliselt avatud. me eh, näiteks ei toetaks seda äh, kui on mingisuguseid kohalikke nõudmisi, näiteks kui India valitsus soovib ehitada äh, näiteks äh, tuulepargi ja see on ette nähtud ainult hin-, äh, India jaoks, siis meil, meie selliseid projekte ei toetaks, sest meie soovime just turu avamist ja me soovime näiteks, et kui Euroopa firmad suudavad para-, tagada paremat teenust, siis oleks see ka neile avatud aga kui põhimõtteliselt on mingisugune Mehhiko ettevõte, kes suudab äh, paremaid äh, tuulepargiga seotud äh, var-, varustust pakkuda, siis oleks ka temale see pakkumine avatud. ning just selliseid Euroopa Liidu poliitikaid me toetamegi, kuna avatud juurdepääsu toetamine teistele turgudele oleks tagatud siis. aga kui me vaatame selle poliitika tulemusi, siis mitmetel juhtudel, enamikel juhtudel eelistatakse tõesti Euroopa Liidu ettevõtteid uh,. Sorry, does that respond to vabandust, kas see vastas teie küsimusele? Euh, jah, aga ma kujutan ette, et kui Euroopa Investeeringute Pank tahab äh, vahendeid selleks, et äh, tagada need äh, kavad, mille nad tahavad ellu viia, siis Hiina oma riigi vahenditega võiks ju osaleda investeerimispanga äh, Äh, tegevustes, millega üritatakse võidelda äh, kliimamuutuste vastu Hiinas, mis on küll nüüd hiljaks jäänud. Äh, jah, tõepoolest sada protsenti mis tahes projektidest ei saa meiepoolset tuge, projektid ei saa sajaprotsendiliselt meie tuge ja tänu sellele me saame ka tagada, et me suudame toetada teisi investeeringuid ja kaasata teisi investeeringuid me toetame projekte nii palju, kui see on vajalik selleks, et need projektid oleks, oleks võimalik ellu viia, kui see on ainult kakskümmend protsenti projekti maks-, maksumusest, siis see meile sobib ja kaheksakümmend protsenti jääb teiste finantseerijate rahastada. aga seda tehakse, tehakse ainult siis, kui need projektid toetavad Euroopa Liidu kliimapoliitikat. mis puudutab Hiina investoreid, Jaapani investoreid, ja teisi eh, Euroopa institutsionaalseid investoreid, siis ka need on kaasatud. näiteks. tundub, et olen vastanud enamikule küsimustele. tuleksin tagasi märkuse juurde äh, küsimuse juurde, mis tõstatati, küsiti, kas praegune eelarve või õigemini tagatis võimaldab äh, jätkata laenamist praegustel tasa, tasemetel, vastus on ei, ei võimalda just sellepärast, et me oleme tagatise äh, piirmäärani kasutanud juba ja tuleb kuuskümmend protsenti laenutegevust vähendada äh, idapoolsetele naaberriikidele, kui me piirmäärasid ei suurenda. aga fakt on see, et me ei saa seda tegevust koheselt peatada, tegemist on pikaajaliste Äh, protsessidega, projektide hindamine on pikaajaline, seega tuleb vähendada äh, laen, laenutegevust järk-järguliselt ning pärast aastat kaks tuhat kaheksateist ei ole meil võimalik enam laenutegevust jätkata. Äh, see puudutas nüüd idapoolseid naaberriike. viimane küsimus puudutas rahastamise rahalisi vahendeid, me oleme täiesti teadlikud sellest, et äh, mitmeid erinevaid äh, vahendeid on, mis tegelevad erinevate poliitika eesmärgidega väljaspool Euroopa Liitu. me leiame, et Euroopa Investeerimispank, äh, kuna meie näol on tegemist Euroopa Liidu pangaga, siis me saame aidata tagada täiendavuse põhimõtete täitmise ja saame aidata tagada, et neid vahendeid kasutatakse võimalikult heal viisil, nagu teate, toetame ka teisi instrumente äh,, omariskil põhinevad vahendid, neid nagu ma juba mainisin, aga näiteks äh, Sahara taguse äh, Aafrika ja Kariibi mere piirkonna äh, puhul on ka IMF-i vahendid ja liikmesriikide tagatised. tänu sellele on meil võimalik tegeleda väljakutsetega näiteks nagu transiit- ja sihtriikide majanduslik äh, võimekus, aga samas saame tegeleda ka näiteks äh, rändekriisi lähtepõhjustega, see on ka väga oluline. mis puudutab VKE-sid, äh, neid puudutas ka üks küsimus. olen täiesti nõus, et me peame VKE-sid toetama ja samuti toetame ka ettevõtlust ja me teeme seda kahel viisil esiteks äh, toetame finantssektori arendamist äh, VKS-id silmas pidades, kuna äh, tegelikult on neis riikides vaja sellist finantssektorit, mis toetaks vastavat ettevõtlust ning teiseks on meil ka mitmeid otseprogramme, kaasrahastamisprogramme. näiteks Sahara taguses Aafrikas on meil viissada miljonit käibefond ja komisjoni kolleegidel ning liikmesriikidel nõustame ka seoses lõunapoolsete naabritega sarnase eh, vahendi väljatöötamist ning sinna oleks kaasatud ka Lääne-Balkani riigid näiteks. põhimõtteliselt olen ma härra esimehega täiesti nõus. on vaja maha pidada põhjalik arutelu sel teemal kuidas äh, vahendeid konsolideerida ja kuidas neid vahendeid äh, sidusalt kasutada Euroopa Liidu poliitikaid silmas pidades ja muidugi äh, sellest arutelust oleks ka Euro Euroopa Investeerimispangal väga palju kasu, aitäh! Merci, monsieur, merci pour euh, tout... suur tänu, suur tänu täpsustuste eest. jah, tõepoolest on vaja töötuba korraldada sellise küsimuse arutamiseks, see puudutab seda eh, siis, keda võiks Euroopa eh, finantseerida ja millised strateegiad aitaks, eh, oleks mõistlik mängu panna sellise eesmärgi saavutamiseks. kas komisjoni esindaja soovib midagi lisada? jah, tõepoolest, tänan, härra esimees. siin mõned märkused kõigepealt varahalduse kohta. Markusel on täiesti õigus et Euroopa investeeri, Euroopa Investeerimispank äh, toodab tulu üldiselt, aga komisjon samamoodi teenib tulu, need äh, ähm, lõivud, mis me maksame investeerimispangale, on tegelikult äh, netokulud meie jaoks, mille võiksime kokku hoida, kui me selle asja tooksime enda alla ja nüüd see üldine ümbrik ja selle kohta esitatud küsimused. minu meelest kõige olulisem on see, et meil on vaja prioritiseerida. mitte kõik maailma piirkonnad ei ole meie jaoks esmane prioriteet. ida naabruluspiirkond ja lõuna naabrid, loomulikult seda on, pagulased äh, kes on kogunenud meie piiridel, ei ole pärit ei Hiinast ega Brasiiliast näiteks, see on ju selge. ja seega meil on vaja, et Euroopa Investeerimispank kasutaks praegust võimalust äh, mõistlikult ära kasutada seda lisapaindlikkust, mille meie oleme välja pakkunud ja see on üsna suuremahuline meil on vaja ka, et äh, investeerimispank tegutseks nendes piirkondades, mis on meie jaoks vähem riskantsed, selleks et nad oma riskide ja oma tagatiste ja oma ressursside alusel seal laenu andmist jätkaksid ja see on täpselt nii näiteks Hiina puhul, millest te rääkisite, härra esimees, või näiteks Brasiilia kas investeerimispangal on Euroopa Liidu eelarve tagatis süstemaatiliselt vaja laenude andmiseks Hiinale, suur küsimärk on selle kohal. investeerimispank võiks oma vahenditest seda rohkem teha, ilmselt meie ees seisab aga see probleem, et eelarvel on loomulikud piirid. see ei ole mingisugune rahaauk, mis on lõputu ja põhjatu, kus investeerimispank saab neid tagatisi võtta eh, nii palju, kui süda ihkab ja hea meelega olen ma nõus eh, sellega, et investeerimispank võiks teha sada korda rohkem ära, kui meil oleks sada suurem tagatis, jah, aga see ei ole ju kõik tasuta loomulikult nad saaksid rohkem teha, kui neil oleks rohkem vahendeid ja rohkem varusid, aga asi on selles, et ähm, äh, raha ei ole lõputult rubriigis neli mitmeaastases finantsraamistikus äh, ma võiksin äh, siin hakata laulma nii nagu viiuldaja katuses äh, etenduses, aga ma ei ole rikas mees, meie taskud on tühjad, seal ulub tuul Äh, tõsi on äh, see, et meil lihtsalt ei ole neid vahendeid. me oleme praegu andnud olulised lisavahendeid võrreldes sellega, milles esialgu kokku lepiti, kui seadusandjad võtsid vastu välislaenude andmise volituse, nähti seal ette äh, kolm miljonit lisaraha, nüüd aga on see juba üle viie miljoni, see on ikka väga-väga palju raha ja ma olen rääkinud äh, ka kolleegidega äh, eelarve peadirektoraadist, aga lihtsalt ma ei saa aru, kuidas rubriiki neli oleks võimalik enam mahutada see suur äh, kasv, mida Euroopa Investeerimispank taga ajab. ma ei ütle siin, et raskusi Euroopa Investeerimispangal nende prioriteetide seadmisel ei ole, loomulikult see on väga delikaatne ettevõtmine, aga mul ei ole ka mingit võlukepikest ja samas ei tohi unustada, et investeerimispangal on võimalus ära kasutada ka uusi vahendeid, mille me oleme loonud, äh, mille eest vastutab samuti raportöörina proua Kardia Sabal, äh, näiteks nagu äh, välislaenude tagatisfond ja välislaenude andmise volitus ei ole ainus vahend, mille alusel investeerimispank poliitikaid saaks arendada. ja need vahendid peaksid samuti natukene survet vähendama, aitäh! suur tänu! tegelikult äh, on see selle eelarve galaktikaga seotud, millest me rääkisime eile, mida Euroopa saab teha, mis on meie eesmärgid, millised on äh, need eesmärgid, mida jagavad kõik eurooplased. sellel hetkel, kui nad ütlevad selgelt välja, mida nad tahavad, et Euroopa teeb, ja kui äh, nad teavad, mis nad tahavad, siis nad on valmis selleks andma ka vahendeid. proua Kardio Sabal, võtate kokku selle arutelu, töödokumendi eelneb raportile kõigepealt sooviksin ma tänada arutelu eest, sest nii saavad äh, mitmedki asjad selgemaks ja äh, samuti saab selgemaks ka äh, komisjoni ja investeerimispanga poolne informatsioon. hakkan nüüd raporti projekti koostama, praegusel hetkel pole ajakava veel eriti selge, sest kuna veebruar on lühem kuu, ja selle, sinna langeb ka Strasbourgi nädal ja Türgis nädal, siis meil ei ole enne koosolekut enne kuuendat märtsini, et sekretäriaadiga vaatame järgi, kas vahepeal toimub veel üks äh, koosolek äh, komis-, meie komisjoniga ja siis saab esitada juba muudatusettepanekuid ja muid asju. vaatame, milline on meie ajakava ja siis äh, saadame kogu informatsiooni loomulikult kõigile laiali sest soovime, et eh, kokkulepe ja läbirääkimised Euroopa Investeerimispanga välisvolituse kohta oleks eh, juba valmis enne suve algust. Merci, madame Gardiazabal. tänu teile, proua Gardiazabal. ma arvan, et eh, meie arutelu loomulikult kattis ka meie Eh, välistegevuse tagatisfondi, ma eeldan vähemalt, järg-, võime minna järgmise raporti juurde, mis eh, puudutab eh, ühtekuuluvuspoliitikat ja õigete rahastamisvahendite kombinatsiooni Euroopa piirkondadele. palun, proua Katja Saval. aitäh, esimees, täna on mul siin komisjonis hästi palju tööd, ma räägin väga kiiresti tegemist on arvamusega, mille esitame Regionaalarengu Komisjonile ja see puudutab äh, finantsrahastusvahendeid äh, ja selle seost ühtekuuluvuspoliitikaga. üritasime arvamuse pikkust äh, võimalikult kärpida tegelesime ainult eelarve küsimustega, kõigepealt sellega, Mm, eh, mis eh, on rahastamisvahendite kasutamise lõppeesmärk, eh, sest selles osas on väga palju kõhklusi ja on neid, kes arvavad, et rahastamisvahendeid kasutatakse igasugustes olukordades, igasugustel põhjustel ja ma tahaks rõhutada, et neid rahandusvahendeid tuleb kasutada seal, kus tekivad turutõrked või kus investeerimisvõimalused ei ole parimad ja sellega seoses tundub mulle rõhut-, oluline rõhutada ka seda, et kuna need rahastamisvahendid äh, garanteeritakse Euroopa fondidest, seega avalikust rahast ei saa me keskenduda ainult majanduslikule kasumlikkusele äh,, äh, erahuvidele, vaid äh, tuleb äh, ka äh, Euroopa, Euroopa silt peale panna ja sellel peab olema ka sotsiaalsem roll ja Äh, mõtle, mõtle, mõtlema peab ka lõppkasusaajate peale. ma tegin väikese kokkuvõtte sellest, kuidas kasutatakse fina-, rahastusvahendeid ja kuidas me äh, toimime võrreldes eelmise äh, finantsperioodiga ja oleme seda oma tegevust kahekordistanud. see ning äh, Eh, praegusel hetkel on toimunud hilinemisega kõigi ühtekuuluvusfondide eh, kasutuselevõtuga, see pole mitte ainult iseenesest halb, eh, vaid ka selle tõttu hilinevad maksed ja sellega seoses taas kuhjuvad meile mm, maksmata või tegemata jäänud ülekanded ja soovisin veel kord rõhutada seda, et Euroopa Parlamendil peab olema suurem demokraatlik kontroll meil on vaja rohkem ja paremat äh, informatsiooni ning äh, äh, finantsmääruse muutus ning Omnibus aitab meil paremini ligi pääseda informatsioonile ja aitab meil ka lihtsamaid reegleid leida selliste instrumentideni jõudmisel ja nende kasutamisel ja eriti oluline oleks EFSI eh, kasutamine üheskoos Ühtekuuluvusfondiga. suur tänu eh, ja arutelu, härra Tuvakov. Uh, suur tänu, härra esimees. esmalt sooviksin tänada proua Gardia Zaballi eh, selle väga hea töö ja koostöö eest meil on õnnestunud leida ühine keel sellel väga olulisel teemal ning kõik väiksemad erimeelsused, mis meil veel on, kindlasti leiame kompromissid ka nendes. esitlesin seda dokumenti juba regikomisjonis, sellest ma rohkem ei räägi, aga mõne sõnaga räägiksin äh, siiski sellest, et äh, mul on väga hea meel, et proua Kerti Samal, Sabal rääkis ka juba ajastamisküsimusest seoses selle raportiga, see on üks äh, esimesi raporteid, äh, millega algatatakse arutelu kahe tuhande kahekümnenda aasta järgsest perioodist, uuest MFF-ist, meil on Omnibus praegu, näeme esimesi tulemusi lihtsustamise kõrgetasandilise töörühma tööst seega ei olegi paremat aega selle raporti koostamiseks kui kohe praegu. sellepärast ma leian, et eelarvekomisjoni liikmete aktiivne osalus on ülitähtis selle töö tegemisel Äh, kuna see kattub meile huvipakkuvate teemadega äh, väga suurel määral. Äh, riigikomisjonis on üks mu kolleeg, kellele meeldib öelda, et parem ettevalmistus toob paremad tulemused ja paremaks ettevalmistamiseks ongi meil vaja teid ja teie abi. kui me käsitle-, käsitleme riigikomisjonis äh, Ehm, meievahelist koostööd lennuki kahe mootorina, siis ühe mootoriga lennukis ei sooviks ju keegi istuda, seega ehm, peab olema tagatud ehm, hea koostöö nendes küsimustes, tänan teid seega taas selle väga hea koostöö eest ja oleme saavutanud seni väga häid tulemusi sellel teemal, aitäh! suur tänu, teised sõna ei soovi proua Karjassaaval, kas soovite vastata? ei, siis eh, ütlen teile, et muudatusettepanekud tuleb esitada kolmekümne esimesel jaanuariks kella kaheteistkümneks. arutelu toimub kuuendal märtsil ning hääletus eh, ja Regionaalarengu Komisjonil hääletab kahekümnendal märtsil ja nüüd annan sõna kolleeg Gonzales Ponsile, kes räägib kalalaevastike haldamisest äärepoolsemates piirkondades. suur tänu teile, härra esimees. selle arvamusega soovime rõhutada, kui oluline oleks, et komisjon võtaks arvesse tege-, kalalaevastiku olukorda äärepoolseimates piirkondades et äh, vaadatakse üle abide osutamine äh, selle piirkonna äh, kallalaevadele. see on üks suuremaid nõudlisi, mis nende piirkondade poolt tuleb, sest nende laevastik on väga väga kõrges eas juba ning seega eh, lang-, lähevad oht, läheb, on ohus eh, mitte ainult laevad, vaid ka laevasõitjate elu ja tervis. Eh, kahe tuhande teisest, kahe tuhande teisest aastast alates on tehtud kõik selleks, et püügivõime kala, laevadel ei tõuseks, et, et, et väljapüük äh, ei saadaks äh, ohtu kalavarusid, kuid äh, rõhutan, et ainult neis piirkondades ää, ähm, ää, kar, kaugemates piirkondades kasutatakse ähm, väga vähe ülepüüki, nad selle, neis piirkondades Eh, püütakse põhiliselt eh, traditsiooniliste eh, vahenditega. Nendes piirkondades valitseb väga eriline sotsiaalne ja majanduslik olukord ja võttes arvesse, et geograafiliselt on nad Euroopast kaugel. kriis on eriti tar-, tar-, karmilt neid piirkondi mõjutanud, sellega seoses ma palun et komisjon ja liikmesriigid suurendaks äh, ja lihtsustaks äh, struktuurifondide ja Euroopa investeerimisfondide toetust äh, nendele piirkondadele, et garanteerida majanduskasv ja majandusareng just neis piirkondades, mis on Mandri-Euroopast kaugel. muudatusettepanekute esitamise tähtaeg on kolmekümnendal jaanuaril kell kaksteist null null ning olen valmis teiepoolseid arvamusi ja küsimusi ära kuulama, aitäh! Merci, monsieur le rapporteur. suur tänu, härra raportöör, proua Kardia Sabal. Eesti Inform-. aitäh, see, see e, eh, sellega teemaga mina ei tegele, aga Isabel Toma ei saanud täna kohale tulla. loomulikult me toetame täielikult eh, nende laevastike renoveerimist. tegemist on pealegi selliste äh, Eh, kalapüügimeetoditega, mis on väga, eh, mis kasutavad traditsioonilisi vahendeid, mis on keskkonnasõbralikud ja seega, eh, seega oleks nende toetamine meie huvides. lisaks peaksime mõtlema selle peale, samasuguse lähenemise peale, samasuguse toetuse peale ka põllumajandusküsimustes esitame muudatusettepanekuid ja kindlasti suudame jõuda kõigile sobivale kokkuleppele. paljud ootab, kas keegi soovib veel sõna? tundub, et mitte. sellisel juhul meie raportöör juba ütles, et muudatusettepanekud tuleb esitada kolmekümnendaks jaanuariks keskpäevaks. meie hääletame kuuendal märtsil ja kalanduskomisjon, vastutav komisjon kahekümne teisel märtsil kolleegid, ma teen ettepaneku, et tegelikult ei teegi ettepanekut, vaid ütlen, et me tuleme eelarvekomisjonis kokku uuesti üheksandal veebruaril Brüsselis. Te olete saanud juba ka infot selle kohta internetivõrkude läbi, kas teil on küsimusi, on kellelgi tõstatada muid küsimusi? tundub, et mitte, sellisel juhul on istung lõppenud ja kell kümme kolmkümmend jätkub koordinaatorite koosolek. suur tänu kohaloleku eest!